Prezident. Dámy a pánové, denní zase... Daamid ja härrad, jätkame oma pärastlõunast istungit. eilse istungi protokollid ja vastuvõetud tekstid on välja pandud, kas kellelgi on nende kohta mingeid märkusi, mingeid reservatsioone? näib, et kellelgi ei ole, sellisel juhul loeme protokolli kinnitatuks. Läheme nüüd aga edasi meie tänase päevakorraga, meil toimub nüüd arutelu inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise teemal. ja see kestab umbes tund aega. kõigepealt arutame inimõiguste olukorda Iraanis, eri, eriti massihukkamisi ning blogija Satar Beheshti hiljutist surma kõigepealt annan sõna siis äh, resolutsiooni autorile, härra Romeva Iruedale äh,. nagu te teate, olukord Iraanis muutub pidevalt halvemaks, inimesi koheldakse halvasti, piinatakse, paljud inimesed äh, surevad äh, vanglates. Äh, Sadar Beheshti, kes oli blogija, arreteeriti